Welcome to the eh, employment. tere tulemast tööhõivekomisjoni kohtumisele. töötame meie päevakorra kohaselt, kõigepealt, kas me saame selle heaks kiita, saame küll. nüüd paar teadaannet tõlkerežiimi kohta. kõik keeled on olemas peale soome, malta ja horvaatia keele ja viipekeeletõlge on olemas ka ja eh, speech to text eh, ka, aga seda kuuenda päevakorrapunkti puhul. siis, kui me arutame Euroopa puuetega inimeste strateegiat. Eh, nii, nüüd on meil muutusi meie koosseisus. kõigepealt härra Ratke Rahvapartei ridadest saab tööhõivekomisjoni täisliikmeks. tere tulemast täisliikmena meie komisjoni. ja Sven Schulze, kes enne oli täisliige meie komisjonis, hakkab asendusliikmeks ja tema asendab proua Kreslet ja kolmandaks härra Ray Finch EFTD ridadest asendatakse proua Louise Bursiga, kes on ka samast fraktsioonist ja asendusliikmega on tegemist. nii et kõigile tere tulemast uutel ametikohtadel. ja läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde. kinnitame eh, meie protokollid. hästi ja nüüd kohe edasi hääletuse juurde. kas teil on kaardid olemas? ja kas olete need ka masinasse paigutanud? väga hea ja esimene on muudatusettepanek sada seitseteist miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend, raport. kes on poolt? muudatusettepanek sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt? jah, proua Jerževetška. ma vabandan, mul ei ole kaarti. ma hääletan kätt tõstes. ma ei tea, kuidas see toimib, kas sellest piisab?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 Uh, given us this information. So we start with amendment one. nii et alustame saja seitsmekümnenda, seitsmeteistkümnenda poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks, kompromiss seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme edasi muudatusettepanek sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle sada kolmkümmend üks. hääletus algas Can we close the vote? kas saame hääletuse lõpetada? teeme veel kord. Häälet, hääletus algas muudatusettepaneku sada kolmkümmend üks üle. hääletus lõppes. vastu võetud ühe enamhäälega activist. So let's, can we repeat? We'll try it, the, we try it once more. üritame kolmandat korda, et saaksime õige tulemuse. Yeah. You will be counted, madam Jaslovetska. proua Jaslovetska, teid ka arvestatakse, hääletame kolmandat ja viimast korda olukord on järgmine. kahel isikul ei ole hääletuskaarti, nad paluvad, et nende hääled ka arvesse läheks. alati on nii talitatud. ma ei ütle, et seekord peab nii olema, aga alati varem on nii olnud yes.. okei okay,, we will vote a uh, third time niisiis hääletame kolmandat korda, hääletus algas. muudatusettepanek sada kolmkümmend üks. kas kõik on hääletanud? saame lõpetada. kes on need, keda me ei näe ekraanil? Te hääletate vastu. ja mis tähendab? Well, there are two options. nüüd on kaks võimalust kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu, kakskümmend kolm poolt ja kakskümmend kaks vastu. aga teine variant on. ütleme, et need, kes minut hiljaks jäid, neid ei arvestata, aga sellisel juhul on tulemus teine. ma arvan, et me otsustame kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu. Mr President με όλο το σεβασμό. Mr. Martin, first. Ah, sorry. Oui, merci, Madame le Président. Je suis, moi, je suis... vabandust, noh, mul on kahju, aga tõesti on eeskirjad ja on äh, kodukorda. tegelikult äh, hääletuskaardiga tuleb kohale tulla ja kui ei ole, siis äh, on täiesti võimatu see mõned inimesed tulevad kohale aga kakskümmend minutit pärast algust ja, ja ütlevad, et tahtsid tulla esialgsele, esialgseks hääletuseks. lähtuge kodukorrast, hääletuskaart peab olema kaasas ja muidu ei tule ka häält arvestada. võtke palun seda arvesse. Eh, proua Jašlevetška. Eh, ma tänan. ma tahan teile meenutada, et et me peame kinni kodukorrast. ja proua esimehe otsusest peame kinni. loomulikult on või juhtumeid, kus ilmtingimata peab kaart kaasas olema, muidu ei saa, aga meie oleme siin praegu kohal ja see hääletus on meie jaoks tähtis ja kui me ei saa elektrooniliselt hääletada siin olles, siis vähemasti käe näitamisega. Κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει και στην Ολομέλεια. Όποιος δεν έχει την κάρτα να σηκώνει το χέρι και να λέει είμαι υπέρ. Kui me nüüd nii talitame, siis me peaksime seda sama, sama teha ka täiskogul, et kui ei ole äh, hääletuskaarti kaasas täiskogul, siis lihtsalt käega antakse märku. mulle öeldi, et koordinaatorite kohtumisel lepiti kokku, et need, kellel ei ole kaarti, saab ka arvesse võtta. kui nii, siis talitagemgi nii, sest vastasel korral me istume siin kella neljast veel üle. Mr Lavrile. Deux remarques, madame. Ce matin, kaks kommentaari, täna hommikul oli meil põhias-, põhiseaduslik komisjon ja e-, mitmed kolleegid olid oma hääletus äh, kaardid maha jäänud, neid hääli võeti arvesse, ei olnud mingisugust probleemi. aga nüüd ei ole tegemist algse hääletusega, vaid hääletuse kontrolliga ja me tahaksime teada, kui, kuidas inimesed hääletavad ja mitte äh, Äh, niiviisi nagu täiskogul, kui täiskogul on hääletus ja hääletuskaarti ei ole, siis häälet, häält ei arvestata. praegu me tahame kontrollida, kuhu kaalu ku,, äh, millist muudatusettepanekut rohkemad to, inimesed toetavad ja kui kõik tulevad kohale Äh, siis võivad igaüks ise otsustada, kas ta tuleb kohale hääletuskaardiga või mitte, tõustes lihtsalt püsti, andes oma häälest märku ja nii edasi ja nii edasi, see on väga segane lugu siis. Äh, jah, me võime arutada seda järgmise kolmekümne minuti jooksul. aga ma nüüd kasutan oma esimehe õigusi ja ütlen, et hääletus lõppes ja tulemus on kakskümmend kolm kahekümne kahe vastu ja ma olen kindel, et meil on veel palju võimalusi seda tulemust muuta teistel hääletustel samal täpselt teemal. mis tähendab, et läheme saja kolmekümne kolmanda juurde poolt, vastu. kontrollime üle saja kolmekümne kolmanda muudatusettepaneku. hääletus lõppes kas keegi hääletab, kellel pole õigust hääletada? Uh, who else do not have kellel veel ei ole kaarti, aga osaleb. ainult proua Jastovetška. hästi. see tähendab kakskümmend kaks kahekümne ühe vastu. ja tagasi lükatud. kompromiss ei kompromiss kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime ka üle kompromissi kaheksateist, see oli väga tasavägine. hääletus algas. hääletus lõppes mul on hea meel, siin on suurem erinevus. ja see muudab elu kergemaks meile kõigile. kakskümmend neli üheteistkümne vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada, kontrollime üle saja kolmekümne kaheksanda muudatusettepaneku hääletus algas. hääletus lõppes selge tulemus, kakskümmend seitse vastu ja kaheksateist poolt sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend viis poolt, ahaa, see on hoopis tagasi võetud. nüüd on meil kompromiss üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kaks ei, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kahe häälega. milles probleem, raputage seda natuke. Uh, nüüd hääletame sada viitekümmet kuut ja te saate kohe tehnilise toe appi. sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend üks poolt täiendusena, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma ütleks tagasi lükatud, aga kontrollime üle kakskümmend üks bis ehk A. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kaheksa häälega sada seitsekümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime üle. kes on poolt? vastu? erapooletud? siiski kontrollime ka elektrooniliselt. sada seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks. ei, sada seitsekümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kolm ja sada seitsekümmend neli koos, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. kompromiss kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes kompromiss kakskümmend kaks üle. me peame veel kord selle läbi tegema, sest siin oli tehniline aps. kompromiss kakskümmend kaks. vali, vajutage äh, rohelist, kui olete poolt ja punast kui vastu, nii. Äh, kakskümmend kolm poolt, kolmteist vastu, vastu võetud muudatusettepanek sada kaheksakümmend kuus, kes poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. tahate üle kontrollida? olgu nii, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud ühe häälega. sada üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu. mulle näib, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle, kahesaja kuuenda hääletus algas And the vote is now closed and hääletus lõppes ühe hääle enamusega tagasi lükatud. järgmine on kakssada seitse osade kaupa, esimene osa, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. hääletus algas kahesaja viieteistkümnenda üle. hääletus lõppes, vastu võetud ühe enamhäälega. kakssada kuusteist, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, ma ei näe hästi, kontrollime üle, kompromiss kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes ja vastu võetud kakskümmend seitse poolt. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakssada kolmkümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa poolthäälega, kakssada kolmkümmend viis, kes poolt, vastu. tuleb üle kontrollida kakssada kolmkümmend viis. hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud kahekümne ühe poolthäälega kakssada kolmkümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tahate üle kontrollida kahesaja kolmekümne kuuenda, hästi, hääletus algas. kaks, kolm, kuus üle. hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe enamhäälega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 kakssada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kahesaja viiekümne kolmanda muudatusettepaneku hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kakssada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu. kontrollime üle, kakssada viiskümmend viis. hääletus algas. hääletus lõppes. ühe enamhäälega vastu võetud kakssada viiskümmend kuus, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. näib, et tagasi lükatud kontrollime üle kakssada kuuskümmend kuus ja hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ülekaalukalt. kakssada kuuskümmend, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tuleb üle kontrollida kakssada kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahe enamhäälega, kakssada kuuskümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletud. Hmm, näib, et vastu võetud. kakssada kuuskümmend üheksa poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks suulise muudatusettepanekuga sotsiaaldemokraatidelt, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle, kakssada üheksakümmend kuus, hääletus algas. kaks üheksa kuus, hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe enamhäälega. kakssada üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Econ kaks, kes poolt? vastu erapooletud, vastu võetud, EKOn viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, EKOn kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, EKOn seitse poolt, vastu, erapooletud, mulle näib, et vastu võetud, kontrollime üle seitsmenda Econ seitse hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud kakskümmend, kahekümne üheksa poolthäälega. Econ kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Econ üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Econ kümme poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime siiski üle, EKOn kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelja enamhäälega. EKOn üksteist. kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime üle Econ üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält, Econ kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Econ neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Econ neliteist kontrollime hääletus algab. EKOn neliteist üle, kontrollimaks. hääletus lõppes. kolmkümmend üks olid poolt. EKOn kaheksateist osade kaupa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud. mulle näib, et tagasi lükatud kontrollime üle teise osa. Econ kaheksateistkümnel. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa olid poolt. Econ kakskümmend, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Econ E, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kuus, kontrollime üle hääletus lõppes. ühe häälega vastu võetud. kakskümmend seitse ja Econ F on identsed. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime üle kahekümne kaheksanda. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli olid poolt. muudatusettepanek kolmkümmend langeb ära. kakskümmend üheksa samuti. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes poolt vastu, erapooletud. tuleb üle kontrollida. hääletus algas neljakümne esimese üle. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne nelja häälega, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu. kontrollime üle neljakümne kolmanda. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend üheksa olid vastu. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus ei, kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud. kompromiss kümme veel kord, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, näib, et vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle seitsmekümne seitsmenda muudatusettepaneku. seitsekümmend seitse. hääletus lõppes ühe enamhäälega vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa poolt,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 pakett vastu võetud. kontrollime üle. Econ I. Econ I-d kontrollime, hääletus algas. jah, hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne viie häälega. Econi Ott poolt, vastu, erapooletud. Econ K poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Econ M, vas-, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Econ O, Econ M. kontrollime üle. Econ M, hääletus algas. And the vote is now closed. hääletus lõppes, tagasi lükatud ühe häälega. Econ O, kes poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle Econ O elektrooniliselt. hääletus lõppes. kakskümmend kaheksa poolt. Econ P, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime siis üle. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend üheksa poolthäält. Egon P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, see oli hoopis Egon Q, Egon Q-d me hääletame, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle Econ Q. And the vote is now closed. hääletus lõppes. kakskümmend üheksa olid poolt, Econ U, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, Econ V poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle Econ V, et asi selge oleks. All in favor and the vote is now closed on. nelikümmend neli poolt olid poolt. Läheme nüüd volituste juurde. alustame esimese muudatusettepanekuga, kes poolt? vastu erapooletud vastu võetud kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuues poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse ja kaheksa koos, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksas, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kümnes, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheteistkümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist. me pidanuks selle era-, koos hääletama, aga võtame eraldi, kes poolt, kaheteistkümnenda poolt siis kolmteist poolt. ja neliteist ka, jah, kolmteist ja neliteist koos, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle kolmteist ja neliteist koos. hääletus algas ja nüüd lõppes kümne hääle, enamhäälega vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime siiski üle, kuueteistkümnenda hääletus algas, kuueteistkümnenda üle. hääletus lõppes kakskümmend kaheksa olid poolt, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle kaheksateist. hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend neli häält. üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kahekümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja Econ G, kes poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd me hääletame raporti projekti muudetud kujul. kes poolt? oi, see on nimeline hääletus, nimeline hääletus. raporti projekt, projekti hääletame koos muudatusettepanekutega. hääletus on nüüd lõppenud ja vastu võetud kolmkümmend kuus poolthäält seitse olid vastu. suur tänu raportöörile. The... selge, siis läheme edasi järgmise raporti juurde. Madame Tooms eh proua Yana Toomi raport, mis puudutab euroala majanduspoliitikat. alustame kompromissist kolm, kes on poolt, vastu, kompromiss kolm. kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolm, nelikümmend üks, ei, muudatusettepanek neli, kes on poolt, kompromiss neli, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kontrollime seda, muudatusettepanek nelikümmend üheksa. hääletus on alanud hääletus on nüüd lõppenud tagasi lükatud kahekümne nelja vastuhäälega. kompromiss kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ütleksin, et tagasi lükatud. kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend seitse hääletus on alanud. muudatusettepanek viiskümmend seitse. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe vastuhäälega. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus kuuskümmend kuus vastu, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kuuskümmend seitse, ei, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend kaheksa, esimene osa. nimeline hääletus kui palju toetavad nimelist hääletust? muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa küsimuse all. How many? Eleven. We need eleven. Eleven. Eleven. So it's enough. It's enough. paistab, et on piisavalt liikmeid, üksteist, teda oli rohkemgi kui üksteist, ehk siis tuleb nimeline hääletus. muudatusettepanek number kuuskümmend kaheksa, esimene osa, hääletus on alanud. hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend kaheksa, esimest osa. hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud neljakümne poolthäälega. teine osa. ei, teine osa langeb ära siis. või või siiski samamoodi sotsiaaldemokraadid soovisid siin nimelist hääletust ka teise osa kohta. kas sellele on vastuväiteid? aga kas see langeb siis ära, küsib proua juhataja. hääletame siis. hääletame teise osa üle, nimeline hääletus. endiselt muudatusettepanek number kuuskümmend kaheksa, teine osa, hääletus on alanud. tegemist on nimelise hääletusega. okei okay. uh.... hea küll, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud, kakskümmend neli vastuhäält. kolmas osa langeb ära. ei siiski mitte, olukord on täpselt sama. täpselt sama lugu, kolmas osa, sotsiaaldemokraadid on soovinud nimelist hääletust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 ja see on vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid ütleksin, et vastu võetud. kontrollime, kontrollime teist osa. hääletus on nüüd alanud. teine osa, muudatusettepanek seitsekümmend kolm. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend neli vastuhäält muudatusettepanek seitsekümmend viis suulise muudatusettepanekuga Rahvaparteilt, kes on poolt, saalist kõneldakse mikrofonita, kas te soovite kuulda suulist muudatusettepanekut? And they have to be 11 or 3, I think 3 times, we often have to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 On... hääletame siis algse muudatusettepaneku üle. muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime. kontrollime muudatusettepanek seitsekümmend viis. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, muudatusettepanek seitsekümmend viis ja see on tagasi lükatud, kakskümmend kolm vastuhäält. seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa või siiski kontrollime, kompromiss kolmteist, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja ühe poolthääle enamusega tõesti vastu võetud. To muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, esimene osa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, vastu võetud. teine osa, muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. võimalik, et tagasi lükatud, aga ütleksin, et kontrollime. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on nüüd peatselt lõppenud, lõppenud. ja see on tagasi lükatud, kakskümmend kuus vastuhäält muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksakümmend üks suulise muudatusettepanekuga sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt it's the same. Yeah, so the arrowhead is opposed yeah. without the original. Thank you. suur tänu teile, tähendab, et hääletame algse teksti üle, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime siis saame täpsed arvud. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmekümne poolthäälega. vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üheksakümmend kuus, osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kontrollime teist osa, hääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus poolthäält. üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek sada osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek äh, teine osa muudatusettepanekust sada neli. hääletame lisaks kompromissile kaksteist kas teid on siin piisavalt, et selline seisukoht läbi suruda? selge nimeline hääletus teise osa kohta. ehk siis nimeline hääletus. hääletus on alanud. muudatusettepanek sada neli. teine osa. hääletus on lõppenud ja vastu võetud kakskümmend neli poolthäält. muudatusettepanek number sada seitse. osade kaupa Rahvapartei soovil esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. peame kontrollima teiste osa muudatusettepanek sada seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kahekümne kolme vastuhäälega. muudatusettepanek sada kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üksteist Gracias. Yes, you are many enough. jah, teid on piisavalt, ehk siis tuleb nimeline hääletus esimese osa kohta muudatusettepanekust sada üksteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend neli vastuhäält. teine osa, kes on poolt Eh, siiski nimeline hääletus. teine osa muudatusettepanekust sada üksteist hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolthäält. sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kolmteist, kes ähm, osade kaupa hääletus Rahvapartei soovil, esimene osa, kes on poolt kes on vastu? hääletame esimese osa üle, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime teist osa. hääletus on alanud, teine osa muudatusettepanek sada kolmteist hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse vastuhäält. muudatusettepanek sada neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime seda, kontrollime, muudatusettepanek sada kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kõik olid juba hääletanud selleks ajaks, ehk siis tagasi lükatud kahekümne viie vastushäälega. sada kakskümmend üks suulise muudatusettepanekuga sotsiaaldemokraatidelt. kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud. ja muudatusettepanek sada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend kontrollime, kontrollime, sada kakskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kahjuks kakskümmend kaheksa, mu vastuhäält muudatusettepanek sada kakskümmend kuus langes ära, ehk siis sada kakskümmend seitse, kes on poolt? sada kakskümmend seitse saalist hüütakse midagi mikrofonita, liigume edasi, muudatusettepanek sada kakskümmend seitse. kes on poolt? vastu? ja see on vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks langeb ära, ehk siis sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, mm, vastu erapooletuid minu meelest tagasi lükatud. sada kolmkümmend, sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud number kaks, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek number neli. hääletus on alanud ja ECR-il on üks hääl üle. kas üks ECR-i liikmetest võtaks oma hääle palun tagasi? nüüd kõik klapib ja tagasi lükatud. kakskümmend kuus vastuhäält, muudatusettepanek number neli. edasi, muudatusettepanek number viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, number kuus, poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. number seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kolm plokis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend neli. hääletus on alanud. paistab, et ECR-il, ei, ECR-iga on kõik korras, selge Teil on üks hääl üle <laughs> okay, uh, is... hääletus on lõppenud, hääletus on lõppenud ja vastu võetud kakskümmend seitse poolthäält. ehk siis antud juhul ei olnudki probleemi, isegi kui Etzeril oli üks üle. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja tähendab, et hääletame arvamuse projekti üle koos muudatustega, nimeline hääletus. So and the vote is now hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kolmekümne nelja poolthäälega ja õnnitleme raportööri tehtud töö eest. being... suur tänu, et osalesite meie hääletussessioonil ja nüüd siis äh, jätkub meie tööhõivekomisjoni kohtumine ja räägime Euroopa puuetega inimeste strateegia äh, rakendamisest ja meil on ka tõlge märkide keelde. To use uh, the cards in front. viipekeelde parandab tõlkenust ja kui äh, jutt on liiga kiire, siis näidake kollast kaarti, kui kõneleja räägib liiga kiiresti ja roheline kaart tähendab seda, et osalejad saavad aru, mida kõneleja ütles. ja ootab meid siis ees nüüd päevakorrapunkt number kuus.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 Okay, we are only five, six minutes uh, uh, after the schedule. oleme oma päevakavast ainult uh, viis-kuus minutikest maha jäänud, mis tähendab seda, et tööga tuleb kohe pihta hakata. päevakorrapunkt number kuus, Euroopa puuetega inimeste strateegia rakendamine. me kõik teame, kui oluline on meie langetatud otsuste rakendame, rakendamine ja nagu ma varem ütlesin, kui teil on tõlget raske jälgida, siis näidake kollast kaarti, kui jutt tuleb liiga kiiresti ja kui teil on muidu probleeme, siis tõstke punane kaart, et me saaksime olukorra kuidagi kontrolli alla nii hästi kui võimalik. ja nüüd annan sõna raportöörile sellepärast et äh, üheks meie tänase koosoleku eesmärgiks on rääkida nendest üle neljasaja kahekümnest muudatusettepanekust, mis on äh, sellele dokumendile esitatud ja nüüd saab proua Stevens sõna. suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. võib-olla mäletate et aasta tagasi korraldasin ma täiskogu saalis äh, siin Brüsselis äh, konverentsi. selle konverentsi eesmärgiks oli, oli mälestada meie mitmekultuurilist äh, pärandit ja meie erinevaid viipekeelevormi. see oli unikaalne üritus, kuhu koondati kõik viipekeeled äh, ja muud keeled äh, ja oli üüratu arv simultaanselt äh, ühes samas ruumis töötavaid tõlke. uskumatu üritus, mis mulle veel tänaseni iga päev annab jõudu minu igapäevases töös siin kojas, ma olen kindel, et paljudel kolleegidel on samasugune tunne. sellised üritused nagu see eelmise aastase üritus aitavad tõsta teadlikkust ligipääsetavusest, puuetest ning keelest. kolleegid, kandkem hoolt selle eest, et selle raportiga läheme me veel sammukese edasi ning anname komisjonile selged eesmärgid ning äh, suunised selle kohta, kuidas pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, puuetega inimesi käsitlevat strateegiat kujundada, et sellest oleks puudega inimestele kogu Euroopas kasu mis puudutab muudatusettepanekuid, siis mul on väga hea meel, et äh, muudatusettepanekuid on üle neljasaja, ma tahaksin tänada kõiki nende panuse eest ja mul on ka väga hea meel, et väga paljud kolleegid kirjutasid alla kõikidele minu muudatusettepanekutele, nii äh, need inimesed, kes on siin saalis täna, kui ka inimesed puuetega inimeste intergrupist. tõenäoliselt äh, on see tingitud asjaolust, et minu muudatusettepanekuid äh, koostati koos puudega inimeste organisatsioonidega, võttes arvesse mitte ainult Euroopa Puudega Inimeste Foorumi üldist arvamust, vaid ka liikmete spetsiifilisi kommentaare. mina tahtsin raportit parandada selleks, et kõik puudega inimesed oleksid hõlmatud selle uue strateegiaga. iseäranis keskendusin ma Euroopa tasandi algatustele, kus Euroopa Liidul on võimalik oma lisandväärtust kõige paremal moel veel näidata. Erasmus pluss programm äh, vajab äh, kohandamismeetmeid on üks näide sellest, Euroopa Liidu puudega inimese kaart on kaart, mis on suurepärane projekt, mis võiks muutuda pikaajaliseks protsessiks, nii nagu Euroopa parkimiskaart. nüüd vaatame siis kompromissmuudatusettepanekuid. kompromissmuudatusettepanekute projektid saadeti eile variraportööridele laiali ja ma olen väga paljusid muudatusettepanekuid saanud arvesse võtta kompromisse koostades, sealhulgas ka naiste õiguste komisjoni tehtud muudatusettepanekuid. ja ma tahaksin kanda hoolt selle eest, et me lihtsalt ei äh, kordaks eelmise aasta äh, raporti sõnu, vaid äh, liiguksime säästliku, säästliku strateegia suunas ja meil on plaanis nädalal nelikümmend kaks või nelikümmend üks või nelikümmend kaks plaanis kaks variraportööride kohtumist ning mul oleks hea meel, kui teie kommentaarid tuleksid enne neid kohtumisi, et, et kohtumistel saaksime siis oma tööd teha kiiremini. ja lõpetuseks, kolleegid, selleks, et meil oleks kõikehõlmav, aga täpne raport, siis äh, võtke arvesse puuetega inimeste muudatusettepanekuid ja kompromissmuudatusettepanekuid, äh, mida teisedki erakonnad saaksid toetada ja teisedki fraktsioonid saaksid toetada. puuetega inimesi käsitleva Euroopa strateegia rakendamise raport oli edukas eelmisel aastal, äh, loodetavasti sama edukaks äh, ja laialdase toetuse vääriliseks kujuneb see raport nii siin komisjonis kui ka täiskogus ka sel aastal, et me tooksime kasu äh, Äh, kõikidele puudega eurooplastele ning annaksime selged suunised komisjonile. ootan põnevusega teie kommentaareid. okei okay,, thank you um,. Then I give the floor to Mr. ja proua Jaslovjeka esindab proua Plurat, kes, keda siin kohal ei ole. Ja chciałam y, e, odczytać wystąpienie w imieniu e, pana posła Marka Plury. Plury. Szanowni Państwo. Suur tänu. Ma tänan, ma kannan ette härra Plura teksti. Kallis Helga, väga huviga lugesin neid muudatusettepanekuid, neid oli tõesti palju ja ma usun, et see, et üle neljasaja muudatusettepaneku tuli, tõendab, et see strateegia on väga oluline strateegia. ma olen veendunud selles, et paljud muudatusettepanekud muudavad raporti hoopis rikkamaks kaalukates aspektides. paljud kolleegid nagu minagi eh, tahab teada, kui kui hästi kasutatakse Euroopa rahalisi vahendeid selle strateegia elluviimiseks ja viitame sellele, kuivõrd oluline on, et neid kasutataks. Euroopa rahalised vahendid peaksid öö, äh, öö, äh, a, hooldusasutustes ja raviasutustes tagama ülemineku kohapealsele äh, hooldusele ja on vaja rohkem ka kasutada kaasaegset tehnikat ja tehnoloogiat. paljud kolleegid oma muudatusettepanekutes viitasid hariduse ja tööhõive probleemidele, seegi on ülioluline aspekt, sest äh, ametialane nõustamine, haridus on otsustava tähtsusega puuetega inimestele, et need inimesed saaksid areneda ja oma sotsiaalset rolli etendada. mind rõõmustab see, et muudatusettepanekud räägivad ka puudustest süsteemis, tööturg ei ole piisavalt paindlik ja nii edasi. proua Štanoka tegi sellekohaseid ettepanekuid kallid kolleegid, kallis Helga, ma loodan, et me tuleme heade kompromisside juurde. Thank you uh,, madam Blinkevitš-Jute is.... suur tänu, proua Blinkevitš-Jutet ei ole, aga Evelyn Regner on ja tema asendab proua Blinkevitš-Jutet. suur tänu, lugupeetud esimees. nagu te juba mainisite, proua Blinkevitš-Jute ei saanud täna siia tulla ja ta palus mul oma sõnum edasi anda tema eest. ta on, tema variraportöörina on esitanud omalt poolt kolmkümmend seitse muudatusettepanekut, mis puudutavad peamiselt järgmisi teemasid. kõigepealt viide vanemate inimeste õigustele, vanurite õigustele selles raportis ja ta leiab äh, et Euroopa Liidu puudega inimesi käsitlev Euroopa strateegia puudutab ka neid mitmes mõttes, siis ajutine puue, mis on oluline mõõde, eriti kui me räägime inimestega, kellel on funktsionaalsed piirangud, puuded, kes saavad ligipääsetavuse meetmetest suurt kasu, mida me üritame kõikide Euroopa kodanike jaoks ju parandada. ja siis ähm, lisaks sellele äh, viide äh, tööohutusele ja töötervishoiule äh, ning tööturu aktiivsusele ka puudega inimeste jaoks. ta kutsub komisjoni üles Euroopa Liidu ligipääsetavuse nõudeid laiendama kõikidele ühistranspordiliikidele ning veel üks praktiline kommentaar. hädaabi number üks, üks, kaks peab olema puuetega inimestele samuti täielikult ligipääsetav. tema muudatusettepanekud puudutavad ka seda, kui oluline, et nõukogu ometi läbirääkimistest tupikseisust välja murraks diskrimineerimise vastase direktiivi küsimuses. samuti juhib ta oma muudatusettepanekutega tähelepanu sellele, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta Euroopa puudega inimesi käsitlev strateegia peaks sisaldama konkreetseid tegevusi selle kohta, et meil oleks kaasav sotsiaalkaitsesüsteem kogu Euroopa Liidus ning äh, puuetega inimestele oleksid tagatud äh, toetus, oleks tagatud toetus kogu elutsükli jooksul. kutsutakse liikmesriike üles looma sotsiaalkaitsefoorum puudega inimestele, et tagada neile väärikas elatustase. tegin kiire ülevaate kõikidest nendest muudatusettepanekutest. proua Blinkevitš-Jute sooviks tänada Elva Stevensit mm, hea töö eest ning ta ootab juba võimalust osaleda selle töö äh, valmimises. proua Haakin. nagu korduvalt varem, tahaksin ka nüüd tänada raportöör Helga Stevensit selle põhjaliku töö eest, selle laitmatu töö eest selle suurepärase raporti kallal. olen saanud ähm, toetada suuremat osa tema muudatusettepanekuid oma allkirjaga, mõningatele võib-olla ma ei ole allkirja andnud, mitte sellepärast, et ma sisuliselt oleksin olnud lahkarvamusel, aga äh, sellepärast, et mul olid võib-olla mõned küsimused, mida tahaksin kõigepealt selgitada. Helga ise ütles omaenda sõnavõtus äh, sedasama, äh, mida sooviksin öelda mina, Erasmus programm peaks samuti olema puuetega inimestele kättesaadav ning selle strateegiaga kooskõlas ning meie äh, komisjon peaks seda toetma. ja sama puudutab ligipääsetavuse akti. paari sõnaga ka minu muudatusettepanekutest ning siis ka paari sõnaga kompromissidest. minu enda muudatusettepanekud tahaksin nendega tagada seda, et äh, toetame sõltumatut äh, õigust sõltumatule elule, nagu üle kolmesaja inimese kogunes Brüsselisse eile äh, seda sõnumit edastama äh, ja seda tehakse nii Brüsselis kui äh, Strasbourgis iga kahe aasta tagant. me tahaksime diskrimineerimise vastase direktiivi jõustumist, me tahaksime, et see sellest tupikseisust nõukogus välja tuleks, nagu see praegu on ja terve. ja mul on veel terve rida muudatusettepanekuid, äh, millest ja teiste muudatusettepanekutest mõnedega olen nõus, mõnedega mitte. me ei tohiks igal juhul oma raportiga öö, otsustada selle, otsustama selle üle, mis teistes raportites on ja paljud muudatusettepanekud puudutavad kaheksa, kaheksa, kolme. nimelt muudatusettepanekud kaheksa, kaheksa, kolme osas äh, peaksid olema leebema keelekasutusega. Ähm, terve rida muudatusettepanekuid räägivad otsustamisest ning äh, äh, aseotsustajatest. ja ma olen ise piirdunud nende teemadega, mis on minu valdkonnas, aga ma arvan, et tegemist on valdkonnaga, kus on väga palju erinevaid nüansse ja võib-olla ei saa liiga mustvalgelt asjadele läheneda. mul on mõned muudatusettepanekud ka enda poolt. ja ma ei ole kõikidest asjadest rääkinud puue, puudega inimeste organisatsioonidega. ma ei ole põhjalikult tutvunud kompromissmuudatusettepanekutega, aga äh, allkirjastasin terve rea Helga enda muudatusettepanekuid ning seetõttu olen veendunud, et äh, et mul õnnestub enamusele neist ka oma käsi alla panna ja ma olen tõenäoliselt nendega nõus ja veel kord suur tänu selle põhjaliku töö eest. proua Kuuna, ma palun. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada kolleeg proua Stevensit selle suurepärase töö eest, mille ta on ära teinud hinnates Euroopa strateegiat. ja erinevusi ettepanekuid, mis on äh, puuetega inimeste jaoks. ja olen otsustanud, et äh, olen valmis toetama seda algatust ja selles strateegias võiks olla veel erinevaid aspekte minu arvates. ma toon mõned näited paljudest, loodetes aidata kaasa tänasele arutelule. näiteks puudega inimeste integreerimine, heade tavade vahetamine ning äh, autonoomse sõltumatu elu tagamine. selle kohta on erinevaid äh, mudeleid, mis hästi toimivad arenenumates riikides äh, ja neid tuleb ka mujal katsetada ellu viia, hoolimata sellest, et see võib olla raske. tooteid ja teenuseid tuleb kättesaadavaks muuta. isegi siis, kui me räägime näiteks turismist ning positiivsest diskrimineerimisest kärpemeetmed ei tohiks ei tohiks kindlasti olla takistuseks ühiskonnaelus osalemisele puudega inimestele. ja loomulikult jääb veel võrdsuse küsimus, peame tagama seda, et nendel inimestel on õigus võrdsele kohtlemisele ning äh, nende õigus äh, mittediskrimineerimisel oleks austatud. seksuaal- ning reproduktiivõiguste kaitse puudega inimestele on oluline ning äh, võitlus vägivalla vastu. Need on peamised asjaolud, mis peaksid selles raportis sees olema. tehtud töö raportööri tehtud töö on suurepärane. hääletusprogramm on intensiivne ning ähm, nõuab pingutusi, seetõttu on oluline, et äh, me võtame ennast kokku ning liigume õiges suunas. me ei saa endale lubada, et me sellisel tähtsal ea puhul äh, lõhestume proua Štanoka, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin toetada äh, eelkõnelejat, kolleeg ja sõber Konstantinka ütles, et äh, et jah, me ei tohi lõhestuda, äh, me kõik peame üksmeelselt ütlema, et Euroopa Liitu tuleb parandada selleks, et puudega inimestel oleks ähm, ja ka funktsiooni puudega inimestel oleks ähm, kõik, mis on vaja selleks, et ühiskonnaelus kaasa lüüa. oleme esitanud terve rea muudatusettepanekuid oma prioriteetvaldkondadesse, nagu näiteks äh, tööhõive, haridus, koolitus, sotsiaalkaitse, tervishoid tahaksin tänada kogu südamest proua Stevensit tehtud töö eest. ta on püüdnud kõiki muudatusettepanekuid kompromissidesse võtta. ja loomulikult äh, aeg on napp ja kompromissid on kompromissid äh, Äh, ja need on põhjalikud, meil ei ole olnud võimalik neid korralikult analüüsida, teeme seda enne variraportööride kohtumist ning äh, me loodame, et äh, tulemuseks on hea raport. veel kord suur tänu, proua Stevens, jätkame oma tööd. Thank you, eh, Laura Agia, EFT. ja nüüd Laura Agia, EFTD, teda ei ole kohal, kedagi ei ole teda ka asendamas ja Joel Melin, ENF, kes on, keda võib-olla esindab härra Martin. ma palun vabada, vabandada, et äh, doktor Melin ei ole kohal. Okay, then we follow uh, uh, those who uh, has asked for the floor. Uh... ja siis need, kes on sõna soovinud, härra Pirinski, palun, teil on sõna suur tänu, proua esimees, teen lühidalt. tahaksin rääkida bulgaaria keeles. Госпожо председател, няма съмнение, че... Suur tänu, esimees. see on väga oluline strateegia ning äh, keegi ei kahtle selles, et puudega inimesi käsitlev Euroopa strateegia rakendamine on tähtis prioriteet meie kõigi jaoks. me peame leidma õige keele, kuidas seda sõnumit edastada ning oluline on ka mõista kõikide liikmesriikide probleeme tahaksin äh, pöörduda tagasi äh, selle juurde, mida ütles proua Stevens oma sõnavõtu alguses, nimelt äh, selle konverentsi juurde, mis toimus aasta alguses Euroopa Parlamendis. tahaksin ka omalt poolt öelda, et sellel konverentsil oli päris eriline mõju teadlikkuse tõstmisel ning selgus, et, et on vaja konkreetseid samme selleks, et seda ilusat strateegiat ka praktikas ellu viia, sai ilmseks, et Euroopa Liidu liikmesriikides on neid liikmesriike, kus ka näiteks viipekeelega seoses on õiguslünki. Bulgaaria kuulub nende riikide hulka. konverentsil osales ka Bulgaaria külastajate rühm, kes ka ise kasutavad viipekeelt ja kui nemad tagasi Bulgaariasse pöördusid, siis üheskoos minu kolleegidega koostati seaduseelnõu ja selle nädala jooksul rääkisin proua Stevensiga ja ma tahaksin teda tõesti südamest tänada selle eest ja ta on olnud mulle suureks abiks. ta on aidanud mu kolleege nõu ja jõuga paraku aga kui selle seaduseelnõu üle hääletati Euroopa Parlamendis, Bulgaaria parlamendis, vabandust, ei läinud asjad nii hästi ja me oleksime lootnud, et see võetakse kiiresti vastu ning äh, hakatakse seda seadust kiiresti ka rakendama, aga paraku enamus ei toetanud seda seaduseelnõud küsisin siis endalt, et kui on vastu võetud äh, meie raport, kas siis ei oleks viimane aeg, et me hakkaksime kaaluma konkreetseid äh, samme, konkreetseid samme selleks, äh, et midagi muuta liikmesriikides, kui on vaja, siis tuleb muuta õigusakte mõningates liikmesriikides on äh, õigusaktid, äh, mis on aegunud äh, ja neid võiks siis kohandada, ümber kujundada. aitäh! veel kord suur aitäh teile kõigi eest, kõige eest, kogu selle toetuse eest, mille oleme saanud proua Stevensilt ning ma tahaksin veel öelda, et ma arvan, et lõpptulemus tõenäoliselt on tõesti hiilgav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 varasematel aruteludel juba öelnud, kuivõrd tähtis see on, et kodaniku eh, ühiskonna organisatsioonid oleksid kaasatud sellesse töösse. milline aga lõpptulemus on, see ei sõltu ainult meist. väga palju on muudatusettepanekuid ja ei ole üllatav see, et eh, kolleegid on koondunud üheskoos muudatusettepanekute taha. minagi olen oma allkirja andnud koos teiste kolleegidega paljudele muudatusettepanekutele. tekst lõppkokkuvõttes, ma olen selles päris kindel, on tulevikku suunatud. on kolm asja, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida. väga oluline on, et meil oleks tulemuseks tekst Eh, mis hakkab avaldama survet Euroopa Komisjonile. et komisjon võtaks seda teksti ellu rakendada võimalikult hästi. seni paraku Euroopa Komisjon ei ole seda täiel rinnal teinud. jah, on olnud edasiliikumist, aga mitte nii palju, kui me seda soovinuks, seda esiteks. teiseks meil on programmid, projektid, eh, mis on olnud positiivsed ja tulevikku vaatavad. ja just seetõttu peame meie ja komisjongi peab otsustuskindlalt edasi liikuma ja tööd jätkama. tegemist on ju valdkonnaga, eh, eh, mille kaudu me saame nende inimeste iseseisvat elu toetada. Euroopa Parlament Äh, aastal kaks tuhat kolmteist rahastas omaenda vahenditest äh, ühte projekti, Ensign projekti. ja see projekt oli äh, online tõlkeprogramm puuetega inimestele. mina pakkusin selle välja koos kolleegidega ja selle projekti maksumus oli seitsesada viiskümmend tuhat eurot ja tähtis oli, et Euroopa äh, institutsioonid oleksid juurdepääsetavad ka äh, puuetega inimestele kõikjal Euroopas. ja mispärast seda projekti juhtus mitte midagi. nüüd on aasta kaks tuhat seitseteist ja äh, paraku näiteks kuulde puudega inimesed ei saa meiega ühendust siin Euroopa institutsioonidest. komisjon on igasuguseid ettekäändeid toonud ja öelnud ei, et kõigepealt on vaja analüüsida. aga üks miljonit inimest Euroopas eh, ei saa enne valimisi Euroopa Parlamenti eh, mingit kontakti Euroopa institutsioonidega. nii et palun toetage mind selles. ja kolmas märkus. see on seos strateegia ja elluviimise vahel. jah, õnnekombel on meil olemas ligipääsetavuse eh, pakett ja see on juba allkirjastatud ning meil on nüüd vaja avaldada üheskoos survet nõukogule, et ka seal sammud toimuksid. meil on esimene lugemine ära olnud ja nüüd on nõukogu kord oma sammud teha. Thank you eh.... suur tänu. sõna saab järgmine sõnasoovija proua Järsovega. suur tänu. minagi tahan südamest tänada meie raportööri väga hea töö eest. ma olen veendunud selles, et äh, see raport tõesti annab meile strateegiat, mis aitavad puuetega inimesi Euroopas ja ma toetaks seda, mida kirjutas härra Plura. oluline on, et me toetaksime puuetega inimesi Euroopas süsteemselt. et need inimesed saaksid iseseisvalt elada oma äh, kodukohas. see on oluline ja teiseks, meil on vaja puuetega inimeste andeid toetada tööandjatel ei tohiks olla äh, hirmu nende inimeste töölevõtmise ees. ja ma arvan, et probleemiks ei ole mitte ainult see, et praegu ainult puuetega inimeste organisatsioonid tegelevad nende küsimustega. see ei peaks olema ainult nende pärusmaa. tähtis on, et me toetaksime andekaid inimesi inim,, puudetega inimesi, kellel on mingid anded. ja ma tahaksin veel lisada, et eh, mulle ei meeldi see sõna puudega, sest tegelikult iga inimene on mingisuguse puudega mingis mõttes ja puuetega inimesed on lihtsalt inimesed, kellel on mingid erilised omadused ja anded ja need inimesed peavad päevast päeva igasugustest tõketest üle saama ja seda palju rohkem kui teised. Neil on veel täiendavaid äh, andeid ja meie peame neid sõnda just nägemagi. Thank you uh.... ma tänan ja nüüd on mul küsimus, kas proua Emmanuel Granchil, üksuse juhil, midagi öelda? ei, meil on kohal proua Immaculada Placencia, võib-olla teil on midagi lühidalt lisada? <laughs> tööhõive peadirektoraadi nimel. ma tänan. mina tahaksin ühineda tänusõnadega raportööri aadressil nähtud vaeva eest ja selle raporti koostamise eest ja si. ja võtsite ka kokku terve rea muudatusettepanekuid, mis selgitavad asju, mis vajavad selgitamist, kui me strateegiat hakkame ellu viima. jah, kuulsime väga palju mõtteid ja muudatusettepanekud äh, suures osas kajastavad äh, neid valdkondi ja aspekte, mis ka Euroopa Komisjonile muret teevad strateegia elluviimisel. ma tahaksin lihtsalt mõned äh, välja tuua. kõigepealt sooline võrdõiguslikkus. jah, see on midagi, mis peab kogu aeg meeles püsima kui erinevaid meetmeid ellu viiakse. nüüd see ligipääsetavuse teema, jah, ma olen väga palju vaeva näinud, et ligipääsetavuse akt paremini ellu rakenduks ja et selles valdkonnas edasi liikuda. ja samas me mõistame ka, millised väljakutsed tööhõive valdkonnas endiselt on. ja nüüd teie raporti soovitustesse me suhtume väga tõsiselt ja üritame mõned innovatiivsed elemendid ja head mõtted, mis siin on strateegia rakendamise koha pealt ka arvesse võtta. ja me jah, tegeleme ka äh, selle teema süvalaiendamisega ja on mõned soovitused, mis on ülimalt asjakohased. see, et strateegias nendele sõnaselgelt ei viidata, ei tähenda seda, et me nendest ei teaks. näiteks sotsiaalõiguste sambas puuetega inimeste vajaduste integreerimine äh, Ehm, arvestada tuleb ka sellega, et puuetega inimeste õiguste konventsioon paneb meid ka paremini andmeid äh, koguma ja Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamine nii, et ka puuetega inimesed oleks kaasatud. Ehm, jah. Äh, oleme sellega päri. nüüd need soovitused tulevaseks strateegiaks jah, me võtame arvesse, mis te välja pakute, kui me hakkame juba tuleviku peale mõtlema. ja kui on mingid elemendid, mida juba saab praktikasse rakendada, strateegia rakendamisel kasutada, siis me loomulikult teeme seda. nii et me tahaksime eh, nüüd ära oodata, milline on raporti lõppvariant ja teie mõttevahetuse lõpptulemus ja siis töötame edasi teiega koos. suur tänu. kas proua Stevens soovib ähm, lõppsõna ja siis me läheme järgmise punkti juurde. ma tänan, ma tahaksin öö, äh, lühidalt teha kõiki variraportööre, tänan kõiki kolleege, tänan eh, komplimentide ja kommentaaride eest, ma tänan ka komisjoni märkuste eest. tähtis on, et me kõik töötaksime käsikäes, et raport võimalikult hea saaks. meil on väga palju vaja ära teha siin parlamendis, nagu me nägime möödunud nädalal, kaks nädalat tagasi Eh, kui me tegelesime Euroopa ligipääsetavuse aktiga, siis eh, kui diplomaatiliselt eh, seda öelda, on endiselt väga palju arusaamatust selle üle, et kuidas need tõkked, mis ühiskonnas on, mõju avaldavad ja kuidas nad muudavad raskeks puuetega inimeste integreerimise ühiskonda. nii et on häbilugu, kui me jätame selle teema mõnele muule komisjonile käsitleda ja tulemus võib saada vala, vale. me peame nõukogu harima ja selgitama neile, kuivõrd tähtis on puuetega inimesed kaasata kõikidesse eluvaldkondadesse Euroopas. ei saa öelda, et Euroopa on kaasav Euroopa, kui me ei suuda rakendada vastu võetud õigusakte ja kui meil ei ole piisavalt õigusakte. võrreldes USA-ga me oleme väga palju maha jäänud ja see on häbiväärne just juurde ligipääsetavuse osas ja puuetega inimeste võrdse osaluse osas. nii et eh, meie raport peab olema kindel järgmine samm, mis võimaldab meil jälle usutavus jalule seada. ma loodan sellele ja loodan jätkuvale koostööle variraportööride kohtumistel ja hea meelega vastan teie küsimustele ja mul ei ole teie märkustega mingeid probleeme, nii et loodame, et saavutame kompromissi. jah, tööhõives toimub üheksateistkümnendal oktoobril hääletus ja täiskogul novembrikuul kaks tuhat seitseteist läheb raport hääletamisele. ja läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunkti juurde see on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart. ja ma annan sõna proua Harkinile, palun. ma tänan jah, vastavalt komisjonile äh, regulatiivsed tõkked on üks kõige suurem barjäär äh, piiriülesel teenuse osutamisel Euroopa Liidus ja leitakse, et äh, siin on veel suur majanduskasvu potentsiaal, kui kasutada teenuste direktiiv täiel määral ära ja kui aidata neid firmasid, kes tahavad piiriüleselt teenuseid osutada. komisjon lootis, et selle e-kaarti e, kasutuselevõtuga on võimalik korrastada teenuste osutamise protsessi piiriüleselt ja ka haldusmenetlusi lihtsustada. ja nad arvavad, et e, lihtsustavad ka kindlustust teemad ja nii edasi. tähtis on, et see e-teenuste kaart peab hõlmama tervet rida ärivaldkondi, näiteks maksunõustajad, insenere, arhitekte, konsultantse, samuti ehitussektorit ja veel teisigi sektoreid, näiteks reisibüroosid. ja see ettepanek ei anna mingeid täiendavaid õigusi teenuste osutajatele kõik need õigused, mis seal on olemas, on kirjas teenuste direktiivis juba. see on see, mida ettepanek ütleb, aga on terve rida küsimusi, mida tuleb väga põhjalikult kaaluda. kõigepealt, ja see on üks üldine märkus on vastuseis olnud kõikjal sektoritest e-kaardile. E, ametiühingud on olnud vastu ja ka e, tööandjad samas sektoris. ja me peame mõtlema selle peale, et mida siis välja on pakutud. on ka mitmesuguseid põhjendatud arvamusi tulnud e, parlamentidelt. eriti e, Saksa Bundestagist ja Austria Bundestagist. ja nemad leiavad, et see ettepanek ei pälvi toetust. E, nii et mingil hetkel ma pidin langetama otsuse et kas jätkata selle ettepanekuga ja üritada seda paremaks muuta või lihtsalt öelda, et siin on liiga palju sellist, mis potentsiaalselt hakkab probleeme tekitama. ja minu otsus oli lõppkokkuvõttes, et üritagem vaadata, kas õnnestub teha muudatusettepanekuid ja ma kuulan muidugi ära, mida kolleegid äh, välja pakuvad, mm, et äh, tõesti kitsendada seda ettepanekut, ma tegin ettepaneku näiteks, et ehitussektor välja jätta sellest ettepanekust. ja me kitsendame ka teatud äh, rakendusi, mis puudutavad kindlustussektorit ja vaatame, kas selline kitsem variant lahendab probleemid äh, ajaperioodidega ja sellega muutub paremaks kogu ettepanek. ja mõned need asjad on läinud sisse juba minu muudatusettepanekutesse, veel paar asja, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida. ja Bundestag äh, ütles selle kohta, nad on väga palju märkusi teinud õigusliku aluse kohta ja muude aspektide kohta ettepanekus. Nendega me, neid käsitlevad teised komisjonid, aga ma tahaksin siin ühele asjale tähelepanu juhtida, mis minu arvates oli iseäranis asjakohane, nimelt et see ettepanek eh, komisjoni ja liikmesriikide suhetele, nii nagu aluslepingus kirjas on, ei vasta, sest eh, komisjon, kui ta näeb, et liikmesriigid rikuvad eh, õigust, siis eh, kaebab nad Euroopa kohtusse, aga vastupidi, direktiivi eelnõu, mida me hakkame kohe arutama, aga määrus käib sellega koos, ei saa ühte võtta ilma teiseta. määrus nõuab, direktiiv nõuab liikmesriikidelt kummutada igasugused negatiivsed otsused komisjonilt Euroopa Kohtus, enne kui nad saavad kasutada oma õigust seadusloomeks. see on väga tõsine küsimus. ja äh, tõesti annab kaalu Äh, äh, äh, kahtlusele, et see, siin rikutakse päritoluriigi põhimõtet. jah, siin on mitmesuguseid erandeid ette nähtud. ja mina oma muudatusettepanekutes olen üritanud nüüd mõned probleemid lahendada, mis ma tõstatasin, aga mitte kõik. nii et ma hea meelega kuulan nüüd, mida teistel kolleegidel on öelda ja siis ma hea meelega vastan neile. Thank you for that introduction, madam Harkin. suur tänu, proua Harkin, selle sissejuhatuse eest. rahvapartei nimel kõneleb härra Schultz ja teil on sõna. ma tänan, mina esindan täna meie Rahvapartei variraportööri Tiitel eh, Lebret Kohhi, kes paraku ei saanud ise kohale tulla. kõigepealt ma tahan tänada eh, Marian Harkinit praeguseni tehtud hea töö eest ja ma tervitan seda kavatsust, et me tahame süvendada oma ühtset siseturgu ja ka lihtsustada piiriülest tegevust aga teenused ei tohi kuidagimoodi siis kannatada kvaliteedis ega ole ohuks julgeolekule. ja sellepärast on nüüd välja pakutud uus teenuste e-kaardi e, mõte meie silmis ka üsna negatiivne, ta ei ole piisavalt küps ettepanek Euroopa Komisjonilt, siin on väga palju miinuseid, mille kallal tuleb kindlasti kõvasti tööd teha ja eriti Eh, peab mõtlema selle peale, et paralleelseid struktuure ei tekiks ja eh, me peame mõistma, mis meil siis on juba olemas, meil on olemas kutsetunnistus eh, juba, kutsekaart olemas ja sellega seosed peavad kõigepealt selgust saama. ja veel ma esitan omale küsimuse, et kas ikka on vaja uut koordineerivat asutust luua või kas poleks mõttekam juba olemasolevaid struktuure ära kasutada? ja on väga vajalik, et pädevused ja struktuurid, mis liikmesriikidel on, arvesse läheksid täiel määral. näiteks meil Saksamaal on föderaalne struktuur, eh, mitte mitte föderaaltasand ei ole selle e-kaardi väljaastmise, väljaandmise eh, eest vastutav, vaid liidumaad teeksid meil seda ja see tekitab meil õiguslikke probleeme ja mina tahan teha muudatusettepanekud ja ootan juba koostööd meie raportööriga ja variraportööridega, aitäh. aitäh, proua Regner. tänan, jah Äh, selle ettepanekuga ei ole äh, tavalise ettepanekuga tegemist, vaid siin on tegelikult põhimõttelised asjad kaalul, mis puudutavad äh, FIE-sid ja teisi töövõtjaid kõikjal ühtsel siseturul. meiegi tahame, et see hästi toimiks, see meie siseturg, aga ta saab toimida hästi ainult sellisel juhul, kui need, kes teenuseid kasutavad, ka oleksid korralikult kaitstud. nii palju siis sissejuhatuseks. siseturg peab olema inimeste teenus, teenistuses ja heaolu looma ega ole mingi eesmärk iseeneses ja mis puudutab määrust ja direktiivi, mida me siin nüüd arutame, me näeme, et e, lisandväärtus on kahtlane siin. meil on ju teenuste direktiiv juba olemas ja sellega on endiselt väga palju küsimärke ja lünki. nii et need on need asjad, millega me juba aastaid oleme tegelenud, ometi ei toimi. seda ka sissejuhatuseks ja esiteks, nüüd teiseks. jah, meil on praegu olukord, kus teenused Äh, ja ka fiendus äh, Euroopas, äh, kui minnakse teise liikmesriiki tööle, siis tekib küsimus, et kas tegemist on ikkagi FIE poolt pakutava teenuste osutajaga või libateenuste osutajaga FIE näol. Mm, sellised variettevõtjad, varifiendus on probleemiks ja e-teenuse kaardi kaudu võidakse leida selline ümberhiilimise võimalus ja minnakse tööle ilma, et neile kohaldataks rii-, vastuvõtva riigi regulatsioon. jah, siin on väga palju tähtsaid aspekte raportöör ära nimetanud, aga ma tahaksin lisada veel aspekte ja nüansirikkamalt. kõigepealt see kindlustuskaitse ja sellealane vastutus, jah, see on ülioluline teema. nimelt, kui teenus osutatakse piiriüleselt, kuidas siis on lood kindlustusega? ja milline on teenuste kvaliteet, kes vastutab selle eest ja kuidas see kõik toimib? ja toimivuse alla kuulub ka kontroll. jah, e, reeglid on ainult siis midagi väärt, kui neist kinni peetakse ja e, kuskil ei seisa ju politseinik juures. E, ja see puudutab ka neid teenuseid, mida e-kaardi omanik hakkab pakkuma. see informatsioon, mis minul on eh, nendelt, kes eh, jõustamisega liikmesriikidelt tegelevad, eh, nad leiavad, et juba olemasolevad kontrollid ei ole piisavad, neid blokeeritakse ja ei saa olla Euroopa huvides, et teenuseid küll ostutakse piiriüleselt, aga need ei ole kvaliteetsed, ei ole tarbijate huvides. ja tahetakse ju ka õiglasi äh, konkurentsi äh, põhimõtteid siseturul. me kardame, et siin jälle see libafiendus üritatakse tagaukse kaudu sisse sokutada e-kaardiga. ja siin on just hõlmatud väga delikaatsed sektorid jah, ma äh, katsun nüüd kiiremini teha ja lühemalt teha. siin on üles loetud sektorid, just äh, need, kellel on probleeme lähetamisega tänapäeval ja see muudab asja veelgi keerulisemaks. ja nüüd ma kutsuks üles kõiki, kes siin on, äh, see teema jah, iseenesest oleks väga kena, kui kõik oleks meil homogeenne meile ühtsel siseturul, aga palun siiski väga pragmaatiliselt ja analüütiliselt lähenege sellele teemale. jah, ei saa nii, et võetakse määrus ja siis direktiiv ja siis räägitakse ka kutsekvalifikatsioonidest ja nende tunnustamisest ja siis öö, lähetamise öö, direktiivist. ei, see on väga öö, suur probleemide pundar ja kompleksne teema. tähtis on, et me peaksime sellesse projekti suhtuma väga kriitiliselt ja meie no, oleme sellele vastu. Uh, aitäh. Ulrike Trebesiust ei ole, kas keegi teine ECR-i nimel kõneleks tema nimel? paistab, et mitte. siis saab sõna GUE, NGL, aga ka nende seast pole kedagi. proua Stanoka, roheliste nimel, teil on sõna. jah, ma olen väga tänulik Marianile ja neile, kes juba sõna on võtnud äh, ja on küsimuse alla seadnud selle ettepaneku. ka meil on mitmeid küsimusi kui ähm, lugesime seda dokumenti. meil on raske aru saada, kas ähm, sel, seda ettepanekut on üldse võimalik kuidagi heaks nimetada. esiteks, kui rääkida hinnangu andmisest äh, kutsekaardile. kutsekaart võeti kasutusele kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta jaanuarist. hea oleks kuulda ja näha komisjoni aruannet selle kohta, kuidas see toiminud on. eriti, kui seda võrrelda just uute algatustega loomulikult väidetakse, et teenuste e-kaarti pakutakse teenusepakkujatele vabatahtlikus korras. aga kui lugeda nüüd ettepaneku teksti, siis see nii selge ei ole. ei ole selge, et see ei kujuta ettevõtjatele ja teenusepakkujatele täiendavat koormat. eriti just neile, kes äh, soovivad töötada päritolu liikmesriigis äh, kuidagi ajutises korras. ehk siis ma hindan seda väga, et Mariann Harkin soovib kohaldamisala piirata ning minu meelest on omaette küsimus, kas me üldse tagasi ei lükka seda ettepanekut, igatahes meil on oma kõhklused olemas ja tahaksime raportöörilt näha konkreetseid ettepanekuid ja siis saame ka lõpuks oma seisukoha sõnastada selles küsimuses, aitäh! aitäh! härra Martin, teil on sõna suur tänu, esimees. jah, me võiksime halduskoormust küll lihtsustada ja see tundub mulle väga hea mõte äh, ja hea eesmärk. aga mis puudutab seda raportit, siis elektroonilise Euroopa teenustekaardi sissetoomine äh, halduseesmärgi ees, äh, lihtsustamise eesmärgil on sellised, et ma võin liituda eelnevate kõnelejatega. kõigepealt kahjuks eesmärgiks on ühtset turgu arendada ning võidelda takistuste vastu piiriüleses tegevuses. kallid kolleegid, see tekst tahab suveräänsete riikide pädevust piirata Äh, kui tegemist on teenuste pakkumisega nende territooriumil. ja veel. mitmed sektorid kardavad kohutavalt, et see toob sisse äh, deklareerimata töö ja äh, libafirmad ja libalähetatud töötajad. ja seetõttu ma tahaksin tänada raportööri, kes soovib seada piiranguid sellele elektroonilisele kaardile. veel, ma arvan, et ja dumping, sotsiaalne dumping tuleb äh, samuti arvesse võtta. Äh, see võib võimaldada sotsiaalset dumpingut, äh, lubade taotlemist, admirat-, halduslikke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 kaardist teenuste kontekstis, räägiksin sellest direktiivist, mis on vabatahtlik vahend. aga minu meelest on see nagu eksperiment, selline katse võimaldada ja aidata kaasa teenuste liikumisele siseturul. minu meelest oleks väärt proovida läbi rääkida ja arutada sel teemal, kas tegemist on kõige parema vahendiga. kas teatud muudatusettepanekutega oleks võimalik piirata neid riske, millele proua Harkin raportöörina viitas? ta täpsustas neid mm, elukutseid, kus see kõik võimalik on. minul on mõned teised ettepanekud seoses direktiiviga igatahes, kui me sellele ei ütleme, siis tekib küsimus, et kuidas me saame siis kaasa aidata, mil, mil viisil veel saame me kaasa aidata teenuste liikumisele siseturul? arvan, et see aitaks paremini tunnustada mm, kutsealade esindajaid ja aitaks seda paremini koordineerida praegusel hetkel ei ole ju tegemist kohustusliku vahendiga, liikmesriikidel oleks variant otsustada, kas nad võtavad selle omaks, kas nad hakkavad seda rakendama ja minu meelest on see vastuvõetav lähenemine selleks, et koordinatsioon ja koordineerimine õigemini siseturul teenuste valdkonnas oleks parem. see oleks edasiminek mitte ainult ainult töötajatele, mitte ainult füüsilistele isikutele, aga ka kolmandatele isikutele, see oleks hea tarbijatele teenuste kvaliteedi mõttes, ka see on oluline aspekt. Thank you, then I will give the selge, siis saab sõna proua Harkin. Have we anything from the commission? kas me kuuleme ka eh, komisjoni sõnavõttu, küsib proua Harkin Äh, kas äh, sellisel juhul härra Strauss on siin, kas äh, te soovite sõna ja seejärel saab sõna proua Harkin? Um, olen kohal küll, ütleb härra Strauss, kahjuks ma jäin võib-olla esimesest sõnavõtust ilma, küll aga kuulasin huviga teisi ettepanekuid, kommentaare ja ettepanekuid meie et-, meie ettepaneku kohta. nüüd see pole sugugi saladus et on omajagu rahulolematust selle e-kaardi ettepaneku kohta ja osa sellest kuulsime ka praegu siin. ma võin öelda teile ainult seda, et praegu oleme vägagi avatud viisidele selle vahendi parendamiseks, sest selle vahendi piirid, ma tõesti rõhutan, piirid on ju needsamad mis praegustel teenuste direktiivil, aga see võimaldaks praegustel teenuste direktiivil, mille nii nõukogu kui ka teie koda on eh, heaks kiitnud, et see praegune direktiiv saaks niimoodi toimida, nagu ta pidi toimima. ma saan aru, et kahe tuhande kuueteist, kahe tuhande kuuendal aastal päritolu liikmesriigi põhimõte sattus ohtu eh, ja ega see uus dokument seda tagasi ei too. päritolu liikmesriigi ainus volitus on kinnitada seda, et teenusepakkuja on konkreetsel hetkel selle liikmesriigi territooriumil teenuste pakkuja, sellepärast et see ongi see tingimus, millest lähtuselt võib ta ka teenuseid väljaspool pakkuda. ja kõiksugused teised volitused, regulatiivsed volitused, muud, kõik jäävad vastusvõt-, vastuvõtva liikmesriigi kätesse, ehk siis mitte midagi ei muudeta. nüüd kui rääkida nendest valdkondadest, Äh, või sellest, et justkui varifirmasid peaks ähm, või varifiesid peaks kuidagi see dokument aitama, siis meie meelest on olukord hoopis vastupidine e. E-kaardiga on märksa lihtsam vastuvõtval liikmesriigil kontrollida seda, et ettevõtja ka teeb seda, mida ta väidab. jah, muidugi on võimalik, kuna on tegemist vabatahtliku süsteemiga, et ei taotleta e-kaarti, äh, ehk siis võimalik on vastuvõtvas liikmesriigis äri ajada ka ilma e-kaardita, aga see ei muuda midagi praeguse olukorra juures, ehk siis sel määral, kuidas e-kaarti kasutatakse ja kui liikmesriigid tahavad oma kontrolli hõlbutamiseks e-kaarti kasutada, siis see muudab olukorra hõlpsamaks. ning see teeb varifirmade olukorra ka raskemaks. aitäh, proua juhataja! suur tänu, proua Harkin ähm.! suur tänu! arvan, et tänane arutelu on aidanud kolleegide muresid selgemini mõista. ma saan aru, et on muresid selle kohta, kuidas teenuste direktiiv toimib ning on ka aru saa-, et olemasolevad probleemid muutuvad veelgi keerukamaks e-kaardi kasutuselevõtuga. ma saan aru, et osa nendest probleemidest on reaalsed ja teised on ainult potentsiaalsed, aga siiski mõlemad kategooriad on olulised. võib-olla nõuan liiga paljud teilt ja arutame seda kolleegidega ka, aga kas oleks võimalik, et see käesolev ettepanek aitab ähm, teenuste direktiivi rakendamise probleeme lahendada. mina sellele küsimusele vastata ei oska, aga muidugi olen ma avatud sellele vastuse leidmisele. kolleeg viitas siin sellele, et tegemist on äh, vabatahtliku süsteemiga, jah, on küll, aga kui ettevõtjad hakkavad seda vabatahtlikult kasutama, siis on see riikide jaoks siiski kohustuslik, ehk siis me ei saa öelda, et tegemist on sada protsenti vabatahtliku süsteemiga. ma arvan, et ma olen nõus selle seisukohaga, et me peame võtma seisukoha selles mõttes, et kas see ettepanek saavutab need eesmärgid, mille ettepaneku endale seadnud on ning ma olen nõus siin seisukohtadega näiteks paralleelstruktuuride eh, ja ühtse kontaktpunkti küsimustes, jah, aga nende teemadega saame me sisulises osas tegeleda. ma jään eriarvamusele komisjoniga potentsiaalsete ohtude küsimuses. oht siis, et ähm, mm, libaviied kasutavad seda e-kaarti, sest minu meelest tegemist on tõsise, reaalse probleemiga äh,, ning see erinevalt ettepanekus väidetust tegelikult ei loo piisavat kindlust. ei tohi unustada, et nii tarbijad kui ettevõtjad vastuvõtvas liikmesriigis peavad olema võrdsete võimalustega nendega, kes tulevad sinna riiki teenuseid pakkuma. ehk siis asi ei ole lihtsalt selles, et ettevõtjad pakuvad teenuseid piiriüleselt, vaid asi seisneb võrdsetes võimalustes liikmesriigiti. ma olen nõus sotsiaaldemokraatist kolleegiga, et siin on veel vastamata küsimusi, te viitasite siin äh, teenuste kvaliteedile näiteks ning ähm, ka reeglitest kinnipidamisele, millele ka mina viitasin. ehk siis mõtlemisainet on omajagu, tähtaeg on edasi lükatud ja arvan, et arutelud peavad jätkuma suures mahus ootan huviga edasist koostööd kolleegidega, aitäh! suur tänu, proua Harkin! ajakava ähm, minu dokumendi järgi on selline, et kahekümne neljas oktoober on muudatusettepanekute tähtaeg kell kaksteist ning muudatusettepanekuid vaadatakse üheksandal novembril läbi kahekümnendal novembril muudatusettepanekuid käesoleval aastal ning hääletus tööhõivekomisjonis esialgse info järgi toimub neljandal detsembril. täiskogu hääletuse kuupäeva meil veel ei ole. suur tänu teile selle eest, nüüd läheme edasi kaheksanda päevakorrapunktiga, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi, mis puudutab siis ähm, e-kaardi õigus- ja tegevusraamistikku, täpsemalt siis direktiivi see kujutab õigus- ja tegevusraamistiku e-kaardi kontekstis ning tegemist on proua Šoidrova vastutusalaga. proua Šoidrova, teil on sõna no, děkuji, eh, kolegyně ja kolleeg-. aitäh! head kolleegid, mina tuletaksin teile meelde, et räägime nüüd IMCO komisjoni raportist seoses e-kaardiga tuletan teile meelde seda, mida juba välja öeldud on, EGART peab olema vabatahtlik süsteem ning selle eesmärk on aidata ületada neid tõkkeid, mis on olemas ettevõtjatele, kes soovivad piiriüleselt tegutseda, näiteks ehitussektoris. ühtlasi on seotud see teenuste direktiiviga, teenuste direktiiv parendas olukorda mingil määral, aga siiski selle sektori potentsiaali ei kasutata piisavalt ära vähemalt mitte sellisel määral, nagu loodeti. varasemas arutelus öeldi välja, et õhus on küsimused. küsimus, kas tegemist on üldse hea vahendiga sellise algatuse näol? minu hinnangul proovime mõelda sellest, kuidas liikmesriigid saaksid aidata ettevõtjatel äh, tegutseda vastuvõtvates liikmesriikides, sellepärast et praegu äh, sellist kohustust ette nähtud ei ole. kui selline kohustus oleks olemas, siis teenuste e-kaart tekitaks liikmesriikidele kohustuse pakkuda teatud teenuseid ettevõtjatele. ehk siis oleks olemas kohustus e-kaart välja anda ning ähm, ettevõtjatel ei oleks kohustust tegeleda ähm, mingi teabe andmisega selle kohta näiteks, kas, kas ja millal tahavad nad hakata oma teenuseid teises liikmesriigis pakkuma, see kujutab minu meelest lisandväärtust. praegusel hetkel saavad ettevõtjad kas kutsekodadega või äh, kaubanduskodadega suhelda nendes küsimustes aga vastuvõtval liikmesriigil ei ole praegu teabe andmise kohustust. nüüd, kui ettevõtja päritolu liikmesriigis ähm, kaarti taotleb, siis selle ettevõtja jaoks eelis seisneks selles, et ta suhtleb selle asutusega, mis on päritolu liikmesriigis ehk siis ettevõtjal on võimalik täita kõiki kohustusi päritolu liikmesriigis ning siis seda kõike aktsepteeritaks vastuvõtvas liikmesriigis. ning minu meelest see on praegu piiriülese tegevuse puhul puudu. tahaksin öelda, et see uus reeglistik ei muuda ühtegi äh, Ähm, standardid teistes liikmesriikides lihtsamaks, ehk siis see on lihtsalt üks uus haldusprotseduur mm, ettevõtjate jaoks. ma saan aru, et on teatud ähm, murekohad, mis puudutavad süsteemi väärkasutamist. ehk siis me võiksime mõelda teatud kaitsemeetmetele muudatusettepanekute all, vaatame näiteks konkreetselt nüüd seda teksti tahaksin pakkuda välja teatud muudatusettepanekuid, mille olen lisanud siia mina, mis toovad mängu teatud kaitsemeetmed. esiteks, me peaksime rõhutama seda, et e-kaart on vabatahtlik. see peaks täiesti selgelt olema välja öeldud. teiseks e, e-kaart peaks kehtima kakskümmend neli kuud ning seda saaks ka sama pikaks perioodiks äh, pikendada, aga kõik teave, mis puudutab teenusepakkujaid, tuleb üle kontrollida. see ei too ettevõtjale kaasa mingit erilist lisakoormust, aga see pakuks välja hea mehhanismi selleks, et ähm, teenusepakkujaga seotud teavet saaks üle kontrollida. kolmandaks, kolmandaks on sellise vaikiva nõusoleku kohaliku nagu, ähm, protsess ette nähtud, aga e-kaardi puhul on tegemist vabatahtliku süsteemiga, siin kohustusi ei ole. ehk siis sellepärast selle vaikimisi antava nõusoleku põhimõte ei ole siin minu meelest vajalik. kui kindlust peab pakkuma mõlemale liikmesriigile, siis on hea, kui teatud selline äh, Ähm, kontroll säilib, ehk siis pakuksin välja, et selline nõusoleku andmise viis siit välja jäetaks. neljandaks, kohustus teavet värskendada ja ühtlasi võimalus karistada isikut või ettevõtjat, kui ajakohast teavet ei pakuta. see peaks ka siin tekstis olema selgelt välja öeldud ja mina arvan, et kõik sellised muudatusettepanekud muudaksid algse teksti paremaks kuulan huviga ka komisjoni kommentaare ning olgu ka öeldud, et ähm, kõigi muudatusettepanekute küsimustes rääkisime läbi äh, sotsiaalpartneritega, ametiühingutega ja ka nemad väljendasid teatud muresid. samuti olen valmis tegema koostööd variraportööridega selleks, et teksti peenhäälestada see direktiiv peab äh, saama endale toetuse, vastasel juhul seda edu ei saada. aitäh, proua Renka ähm,! Füdi... ma tänan, nüüd direktiivi äh, koha pealt äh, tõesti kehtib seesama, mis ma ütlesin määruse kohta. Need šanssid on jah, teoorias väga ilusad, aga nii palju on küsimärke ja ohtusid on nii palju, et hetkel küll äh, me tõrjuksime seda projekti, nii määrust kui direktiivi. ja ma tahan öelda, ma väga hindan seda, mida äh, proua Šodorova ütles, et, mm, et ta võib-olla saab parandada oluliselt seda teksti, aga sellest äh, võib-olla ei piisa kõigi nende suurte ohtude hajutamiseks ja küsimärkide kõrvaldamiseks Äh, võib-olla toon vaid kaks näidet selle kohta. jah, ehitussektor on siin eraldi märkimist leidnud. jah, äh, traditsiooniliselt on see piiriülene teenuse osutamine, mis toimub transpordisektoris. ja nüüd lihtsalt piltlikult kirjeldan olukorda. jah, mõnel ehitusplatsil võib olla nii, et ikka ja jälle öö, äh, kontrollitakse seda äh, Austrias seda ehitusplatsi, et kontrollis leitakse, et kõik on korras, et siin tegutsevad äh, jutumärkides äh, FIE-d äh,, aga äh, äh, tegelikult on tegemist klassikalise Austria õiguse järgi töövõtjaga, kes seal töötab ja kontrolli, mis seal selgub, et tegemist tegelikult ei ole FIE-ga ja tema taga on ettevõtja. ja e, e, e, direktiivi kohaselt peab siis, kui tegemist on e-kaardiga, teda ei peagi käsitlema nagu klassikalist töövõtjat ettevõttes. ja kui see kaart esitatakse, siis kuidas eh, vastuvõtvas riigis ametiasutused saavad kontrollida sellist libafiendust? kas on mingid instrumendid eh, ette nähtud? tehtud äh, direktiivis, kas need on ka piisavad? proua Šoidorov, te ütlesite, peate mõtlema, et mida siis ikkagi ette võtta, eh, et siseturg äh, korralikult funktsioneeriks, jah, see on ju meie eesmärk ja me tahame seda, aga äh, me ei peaks alustama siin teenuste e-kaardist, vaid üle-euroopaliselt funktsioneerima ametiasutuste koostööga hoopis kui ettevõtja, teenuseosutaja äh, näiteks Saksa kaardiga läheb Eestimaale või Hispaaniasse ja seal on siis saksa keeles kirjas kõik see informatsioon äh, e-kaardil ja siis Eesti ametiasutus peab selle tõlkima eesti keelde ja Hispaania asutused hispaania keelde, siin on väga palju äh, probleeme, mis minu arvates Äh, praegu küll takistavad meil nõusse jäämas selle süsteemiga. jah, et äh, tõesti see kõik ellu rakendada nii, et äh, siseturg toimiks ja hea seista ka selle eest, et ametiasutused head koostööd teeks, selle eest peab ennekõike seisma hoopis. paraku see, mis siin kirjas on, ei toimi kui, sest öö, piisa sellest, kui päritoluriigis tingimusi täidetakse. kuidas ikkagi kõike seda m, mm, panna nende teenistusse, kes tahavad teenuseid osutada? proua Harkin. suur tänu, arvan, et ähm, suurem osa oma mõtetest ütlesin juba oma esialgses sõnavõtus välja ma hindan vägagi seda, mida proovib teha raportöör, ta proovib luua kaitsemeetmeid, läheksin kaugemalegi, kui raportöör seda teinud on. näiteks ähm, toetaksin seda, et ehitussektor üldse välja jätta. mulle pakuks huvi, äh, raportöör rääkis Äh, selle vaikiva nõusoleku väljajätmisest, kas te räägiksite sellest natuke äh, rohkem süvitsi? muidugi ma toetan teie ettepanekuid seoses äh, karistusmeetmetega, aga nagu öeldud, seda teemat on vaja täiendavalt analüüsida. mul on ka küsimus komisjonile. kui antakse välja e-kaart, praegu antakse neid ähm, piiramatul ajal kas mingis hilisemas faasis on võimalik, et vastuvõttev liikmesriik saab esitada teatud vastuväiteid? või kas on välistatud see, et oma vastuväites kasutavad nad selliseid põhjusi, mida oleks saanud kontrollida juba sellel hetkel, kui taotlus esitati, ehk siis teistmoodi sõnastades kas on olemas mingid piirangud vastuvõtvale liikmesriigile, kui nad on e-kaardi välja andnud ja siis mingil hetkel tulevikus juhtub see, et ähm, tuleb esitada mingeid vastuväiteid, kas siin on olemas mingid piirangud äh, peale nende muidugi, mis äh, juba tulenevad teenuste direktiivist, ehk siis teist korda veel öeldes, kui liikmesriik oleks saanud teatud probleemidele osutada taotluse esitamise faasis, neil oleks olnud selline võimalus, aga nad ei teinud seda mingil põhjusel. et mul on selline küsimus teile. ja proua Regner viitas sellele, et kui üks liikmesriik annab välja e-kaardi, siis ähm, kas sellel on mingid mõjud teistele liikmesriikidele seoses kaardi väljastamise või siis mitteväljastamisega, ilmselt mitte, aga tahaksin selgust kuulda. The... aitäh, annan sõna härra Martinile ja siis saab sõna ka komisjon. siis komisjon võib kõigele vastata, härra Martin. suur tänu, kallis esimees, kallid kolleegid väga-väga skeptiline selle direktiivi suhtes, mis puudutab õiguslikku raamistikku, mis kehtib Euroopa teenuste e-kaardi kohta. ja ma arvan, et me ei ole tegelikult ainsad siin, kes on väga skeptilised. tegelikult automaatne uuendamine äh, äh, toob, toob ka, võib kaasa tuua mitmeid äh, võltsimisi äh, ja siin, kui me anname juurde komisjonile delegeeritud aktid, äh, siis jällegi kontroll jääb liikmesriikide käest ära, kui kaarti ei ole veel vaadak-, vaadaksin muudatusettepanekud viis ja kuus ka igal juhul ähm, on see õigusraamistik äärmiselt toksistlik ja ja kuidas on lood õigusega siis, kui kahe uuendamise vahel äh, õigussüsteem muutub liikmesriigis ja kui äh, näiteks äh, teenusepakkuja saab võltsimise eest mitmeid trahve, kas siis võib sellelt teenusepakkujalt kaardi lõplikult ära võtta. siin on mitmeid-mitmeid ebatäpsusi ja jällegi ärgem siis ähm, tekitage sellist äh, olukorda, kus äh, ühtne turg äh, suve, surub õigusloojalt liikmesriikide suveräänsust ära kiskuma ja mul on kahju, proua raportöör, minu meelest siin liiguvad asjad küll täiesti vales suunas. aitäh! ja nüüd saab komisjoni esindaja sõna, teil on sõna. kõigepealt vastan, kas ma vastan kõigepealt proua Harkinile või üldisemalt? proua juhataja ütleb, et te võite vastata kõigile küsimustele. härra Strauss, ma vastan siis sellisele küsimusele, mida proua Harkin mult otse küsis liikmesriigil on endiselt kõik volitused vajadusel uurida ja vajadusel peatada või võtta tagasi teenusepakkuja e-kaart. kui selleks on olemas põhjendatud alus, selleks, et arvata, et midagi on valesti, siis see tõsiasi, et e-kaart on välja antud, ei välista kuidagi seda, et liikmesriik võib uurida seda, mis toimub, ehk siis see, tõsiasi, et e-kaart välja antud on, ei mõjuta kuidagi uurimisõigust. Te ühtlasi ka vastasite tegelikult oma küsimusele, kas äh, kehtivuse peatamine või e-kaardi tühistamine ühes liikmesriigis mõjutab seda teises liikmesriigis. vastus on selline, et kui probleem tekib vastuvõtvas liikmesriigis, siis see seda ei mõjuta aga kui probleem tekib päritolu liikmesriigis, ehk siis kui tuleb välja, et tegemist näiteks ei olegi õiguspärase teenusepakkujaga päritolu liikmesriigis, siis eh, kui sellisel juhul probleeme on päritolu liikmesriigis, siis e-kaardi kehtivus peatub kogu Euroopa Liidus. ehk siis selles mõttes on siin tõesti eh, rakendavus, mis on eh, kehtiv kogu Euroopa Liidus kuulsime siin Austria näidet ähm, Austria probleemide kohta. võib-olla ma küll kordan end, aga e-kaart peaks võimaldama ettevõtjatel tuvastada libafiiesid ja kui isik ei ole FIE-na oma päritolu liikmesriigis tegutsenud, siis on tal niigi väga raske e-kaarti saada. sellepärast, et nad peavad faktiliselt tööd tegema, nad peavad faktiliselt päritolu liikmesriigis mingit teenust pakkuma. ehk siis, kui nad on läbinud e-kaardi menetluse, siis äh, on igasugused tõendid olemas, nüüd kui nad ei läbi e-kaardi menetlust, siis e-kaart jah, ei välista seda, et nad midagi valesti teevad edaspidi, aga ega see ei kihuta neid ka kuidagi mingeid reegleid rikkuma, ehk siis meie seisukoht on selline, et varifirmasid äh, või varifiesid see kuidagi ei edenda ning eriti, kui võtta arvesse seda, et nüüd on rohkem võimalusi elektrooniliseks andmevahetuseks, siis on järjest rohkem võimaluse kontrollida seda, kas pakutav info vastab tõele. aitäh! viimase sõna saab proua Šoidrova. Eh, kallid kolleegid, suur tänu teile kõikide arvamuste eest ja ka mina tahaksin loomulikult tänada komisjoni, tahaksin öelda, et äh, mina ju ei äh, koostanud seda direktiivi, mina lihtsalt olen raporti raportöör. minu ülesandeks on vaadata ettepanek läbi esitada muudatusettepanekuid, kui ma arvan, et ettepanekut saaks parandada. ja ma usun siis äh, sinu vastumeelsust sellele projektile. aga ma usun, et hoopis äh, teie põhjused on hoopis teistsugused kui kolleeg Martinil, kes on põhimõtteliselt siis äh, turu vastu ja teie, ma eeldan, teised soovite parandada siseturu toimimist. ja minu meelest on äh, selle ettepaneku eesmärk siseturgu parandada ning meie peame kandma hoolt selle eest, et see tööriist ka toimiks. proua Haakin. proua Haakin küsis äh, selle kohta, et miks ma selle vaikimisi nõusoleku äh, olen vastu võtnud um, komisjon on teinud selle ettepaneku selliseks juhuks, kui vastuvõtval riigil ei ole negatiivset äh, arvamust, tingimused on täidetud, teenusepakkija äh, võib äri teha, siis ongi tegemist sellise vaikimise heakskiiduga selleks, et vastuvõttes riigis äh, oleks äh, kindlus äh, ja kui on näiteks viivitusi, mingisuguseid valestimõistmisi, siis on või midagi on ebaselge, siis ei ole tegemist vaikimisi heakskiiduga. selleks, et e-kaart oleks kehtiv on vaja ametlikku heakskiitu minu arvates, mitte ainult vaikimisi lähenemisviisi. komisjon ei saa seda enam küll kommenteerida, aga mina arvan, et selleks, et igasuguseid valestimõistmisi üldse vältida, vastuvõtmise ja heakskiitmise protsessis, siis peaks olema see heakskiit igal juhul selge ja ja mitte vaikimisi antud heakskiit ja eks siis vaatame, kuidas meil õnnestub toetust saada taha sellele raportiprojektile. suur tänu selle olulise arutelu eest. ja ajaga on meil täna lood hästi. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas oktoober, mis tähendab seda, et meil on äh, aega küll ja muudatusettepanekuid vaadatakse läbi kahekümnendal novembril ja oma komisjonis hääletame jaanuari alguses äh, või vähemalt jaanuarikuu jooksul. nii et äh, me saame nüüd kasutada seda aega, mis meie kasutuses on selleks, et et jõuda optimaalse tulemuseni suur tänu selle selgitustöö eest. arutelu oli hea. ja meie komisjon tuleb jälle kokku kümnendal oktoobril. nii enne kui pärastlõunal Brüsselis. kohtumiseni siis